tardes a todos. Continuamos nuestra sesión de hoy con el debate de. head pärastlõunat kõigile. Läheme edasi oma aruteluga ja räägime siis muudatusettepanekutest, mis käsitlevad Euroopa majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta prioriteetide rakendamist. raportööriks on proua Elisa Ferreira Euroopa Parlamendis ja mul on ka mõningad tähelepanekud peamiselt äh, meie liikmesriikide parlamentidest pärit külaliste jaoks. tervitame teid kogu südamest siin meie seas, meil on tõeline au teiega kohtuda täna pärastlõunal, meil on siin tõlge kahekümne kahesse Euroopa Liidu keelde ja kasutame tavalist vaba mikrofoni vooru, nagu meil siin kombeks on sõna saavad nii Euroopa Parlamendi liikmed kui ka rahvusparlamentide liikmed. kõigepealt anname sõna proua Ferreirale ja seejärel, kui keegi soovib sõna Euroopa Parlamendist või siis liikmesriikide parlamentide saadikute hulgast, täitke ära vastav vorm, mida ma näitasin. ja siis meie saali teenindajad, andke need saali teenindajate kätte, saali teenindajad toovad need siia meie kätte. härra Duclos, Belgia esindaja, ei saanud paraku täna tulla ja ta saatis oma vabandused meile, kui soovite sõna, tuletan teile uuesti meelde, täitke vastav vorm, need on teie laudadel olemas. Need vormid, täitke need vormid ära, andke need saali teenindajate kätte ning äh, siis äh, saali teenindajad toimetavad need meile siia poodiumile. Euroopa Parlamendi liikmetele ja variraportööridele ütleksin, et ka teie peate täna samast menetlusest lähtuma ning ka samuti sellesama vormi ära täitma, kui soovite sõna. ja siis veel. ma tahaksin teavitada nii oma kolleege Euroopa Parlamendist kui ka liikmesriikide parlamentide kolleege, et anname sõna kordamööda, kord liikmesriikide parlamentide saadikutele ja meil on kombeks anda kahele euro-, rahvusparlamendi saadikule kõigepealt sõna ja siis ühele Euroopa Parlamendi liikmele, nii et iga kahe liikmesriigi parlamendi sõnasoovija kohta üks Euroopa Parlamendi sõnasoovija ja maksimaalne kõneaeg on kaks minutit, ärge siis seda kõneaega palun ületage. olen veendunud, et sõnasoovijaid on täna palju ja aega on meil ainult kuni kella poole viieni, nii et ärgem venitagem enam pikemalt ja annangi kohe sõna meie raportöörile proua Ferreirale, palun Elisa. president. Äh, suur tänu, lugupeetud äh, esimees, kolleegid. kõigepealt ma sooviksin tervitada meie kolleege rahvusparlamentidest ja see arutelu leiab aset väga olulisel ajahetkel. ühelt poolt on tegu olulise ajahetkega seetõttu, et äh, kriis veel endiselt äh, kestab ja see puudutab nii Eurotsooni, Euroopa Liitu kui ka tervet maailma üldisemalt. ja äsja sai mööda viis aastat äh, sellest, kui Lehman Brothers pankrotistus ja see sündmus muidugi tekitas palju probleeme ning nüüd olen mina raporti ähm, raportoriks, mis üritab siis analüüsida uute elementi, see puudutab siis ähm, uusi metodoloogiaid, uusi arenguid, see puudutab siis majanduse juhtimise ähm, teist paketti, mille osas siis otsused olime vastu võetud ja ka äh, ja ka six-packi. ja nüüd on asjad jõudnud nii kaugele, et me arutame Euroopa majanduspoolaasta olulise faasi üle. komisjon on välja toonud ettepanekud ja nõukogu võtab need vastu ning Euroopa Parlamendi rolliks on siin üritada Äh, demokraatlikku aruandlusprotsessi parandada. Euroopa majanduspoolaasta saab raamistiku ja saab ka riigipõhised soovitused. ja see peab olema ka lähtepunktiks selle jaoks, et riiklikud eelarved peaks eelkõige siis Euroopa Liidu tasandilgi läbi räägitama esimeses faasis. viieteistkümnendal oktoobril teevad siis erinevad riigid ka raamistiku kohta ettepanekud majandusjuhtimise aasta kohta, nad teevad oma ettepanekud, esitlevad oma kavasid ja riigipõhised soovitused tuleb äh, siduda siis äh, komisjoni ähm, analüüsiga, mis ta võtab ette erinevate liikmesriikide kavade osas. ja äh, selle eesmärgiks on ka majanduspoliitilist koostööd Euroopa Liidus tugevdada. ma olen seda raportit juba tutvustanud. esitatud on kakssada kolmkümmend viis muudatusettepanekut ja nüüd me üritame neid muudatusettepanekuid ka siia teksti sisse tuua ja me lähtume siin ähm, parlamendis valitsevast põhimõttest, nimelt et me üritame saavutada tasakaalu, saavutada võimalikult laia konsensuse ja ma tõesti loodan, et meil õnnestub äh, koostada selline tekst, ähm, mis saab ka tugeva toetajaskonna, ilma et me siin kõige olulisemaid punkte kuidagi õõnestaksime. ja mina raportorina leian, et selles keerulises faasis Euroopa jaoks peaks Euroopa Parlamendi äh, hääl olema tugevamalt kuulda. nüüd millised on kõige kesksemad küsimused, nimelt kuidas me saame reaalmajandust taas kord hoogustada. ma lähtun sellest, et meil ei õnnestu ilma majanduskasvuta kriisist jätkusuutlikult üle saada. ja majanduskasvu puhul me peame arvestama ka sellega, et on olemas tugevad seosed Euroopa ma-, rahvamajanduste vahel. ja kui Euroopa majandus ei ole piisavalt tugev, siis eh, peab toimima ka majanduspoliitiline koordineerimistegevus konkurentsierinevused ehm, Euroopa Liidus ja eriti Eurotsooni siseselt eh, tuleks ehm, väiksemaks eh, muuta ja me tervitame ka Euroopa Komisjoni ettepanekut eh, ja esimest korda komisjon ütleb selgelt, et ka need riigid, kellel on ülejääke, peavad siiski pingutusi äh, tegema selleks, et üle saada Euroopa Liidu sisestest erinevustest ja siin tuleb arvestada loomulikult ka sellega, et ähm, liikmesriigid peavad sisenõudlust ähm, suurendama liiga äh, kõrgete ähm, maksude ja sotsiaalkulude vähendamisega, sellepärast et nõudlust tuleb ju äh, säilitada ja see avaldab äh, positiivset mõju majandusele kogu Euroopa Liidus ning see on küsimus, mida me siin Euroopa Parlamendis oleme korduvalt arutanud. meil õnnestub Euroopa tõhusalt toimima panna ainult sellisel juhul, kui need riigid, kellel on äh, ülejääki, samuti kohandusi ette võtavad ja, ja et nad suudavad äh, nõudluse poolt stabiilsena hoida. või siis peab äh, arvestama ka uue äh, investeeringute dünaamikaga, aga sellega läheb veel aega lõppude lõpuks tuleb tegeleda ka selliste poliitikatega, mis võitleksid rohkem tööpuuduse vastu, eriti mis puudutab noorsoo äh, tööpuudust, seetõttu tuleb ette võtta terve rida kohandusi, praegu on meil väga suuri probleeme ka vaesuse ja äh, sotsiaalse tõrjustusega, siin on meil vaja nii äh, lühiaegseid tegevusi kui ka keskpika perspektiiviga tegevusi loomulikult eh, kriisi ületamiseks ehm, on vaja teha kulutusi, kuid samas tuleb investeerida ka teadus-arendustegevusse, haridusse, sellepärast et need investeeringud viivad selleni, et eh, Euroopa majanduse ehm, tootlikkus tõuseb ja eriti just nendes eh, riikides, mis peavad veel lähenema kõrgemale konkurentsivõime tasemele siin tuleb arvestada ka majanduslike sotsiaalsete reformide mõjuga ja need, neid mõjusid tuleb liikmesriikides ähm, analüüsida. Neid mudeleid, mida praegu on kasutatud, neid tuleb analüüsida, nende toimivust ja tagajärgi tuleb analüüsida. sellepärast, et äh, poliitikate tulemusena on tekkinud ka negatiivsed tagajärjed ja, ja seetõttu me näeme, et äh, et sellised tagajärjed on, tagajärgedega tuleb arvestada eelkõige just ähm, nendes riikides, kus kohandusi on, kohandusi tuleb teha kõige rohkem ja me näeme, et esialgsete eesmärkide ja tulemuste vahel on siiski väga suured erinevused. me peame neid ähm, erinevusi, seda olukorda suutma selgitada ka oma kodanikele ja oluline on majandus- ja Rahandusliidus äh, tagada ka tegevuste koordineerimine. siin tuleb kasutada kõiki vahendeid, mis meil on äh, nii six-pack'is kui siis ka makroökonoomilises ähm, sektoris. see tähendab, et tuleb läbi viia erinevaid struktuurseid reforme, kuid siin tuleb lähtuda liikmesriikide ähm, eripäradest ja olukordadest ning äh, six-pack'i ja two-pack'i paindlikkuse kasutamiseks ja seatud eesmärkide saavutamiseks, ilma et sellel oleksid drastilised negatiivsed mõjud, tuleb teha palju kohandusi ja finantskonsolideerimine on oluline, samuti tuleb siin arvestada Euroopa liikmesriikide omavahelise seotusega me peame oma lubadustest kinni pidama, me peame ka tagama selle, et Euroopa Liidus tekiks investeerimisdünaamika. ja siin on, see on oluline ka Euroopa strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamiseks. reaalmajandus ähm, tuleb veel kord, reaalmajanduse olukorda tuleb veel kord analüüsida. ja siin äh, tekstis on ära toodud äh, ka paar äh, lõiget, lõiget VKE-de kohta, samuti mis puudutab tööturu olukorda, samuti mis puudutab noorsootöötust ja nii edasi. nüüd, mis puudutab finantsturge, siis loomulikult tekitab meile muret see, et, et rahavoog on katkenud ja siin parlamendis me oleme selle küsimusega väga palju tegelenud, minu kolleegid on selle teemaga tegelenud ja ka mina ja eelmisel nädalal me võtsime vastu ka Euroopa ühtse järelevalvemehhanismi kohta dokumendi. nimelt, et luua ühine järelevalveasutus euro, Eurotsooni riikide jaoks ja naaberriikide jaoks, mis, mis teeks tihedat koostööd ähm, EBA-ga ja ka liikmesriikide keskpankadega siin meie eh, majanduskomisjonis toimus meil ka väga oluline arutelu, mis puudutas eh, siis eh, solveerimismehhanisme ja mis puudutas ka tööstuse finantseerimisfondi, mida tuleks samuti kasutada. samuti me rääkisime pankade solveerimisfondist ja vastavast mehhanismist. me peame rääkima ka sellest, kuidas ähm, maks, äh, kuidas maksumaksjate huvisid kait-, kaitsta, kui pro-, pank peaks sattuma probleemidesse ja kuidas me seeläbi saaksime äh, siis äh, ka aktsionäride ähm, huvisid kaitsta samuti ähm, komisjon on välja pakkunud tegevuskavas ka maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu ja sam-, kindlasti on oluline ka finantsturgude jaoks. nüüd lõpetuseks. on oluline arvestada ka demokraatliku aruandlussüsteemiga, Euroopa Komisjon on väga aktiivne ja Euroopa Parlament toetab neid pingutusi, mis on suunatud ähm, majandusliku demokraatia loomisele ja see tähendab, ähm, et tuleb arvestada ka läbipaistvusmehhanismidega, siin tuleb kaasata Euroopa Parlament, sotsiaalpartnerid, äh, rahvusparlamendid, äh, kodanikuühiskond ja ma võin veel kord äh, korrata üle meie üleskutsed, et ka niinimetatud troika süsteemi tegutsemine äh, tuleb äh, veel kord läbi analüüsida. ja samuti tuleb äh, vaadata üle, milline peaks olema normaalne aruandluse protsess ja ka järelevalve. me näeme juba mõningaid märke edusammudest, neid tuleb ka mainida. ma juba mainisin, et meie oleme seisukohal, et komisjoni tekst, mis toob välja riikidepõhised soovitused et see avab võimalusi, uusi võimalusi, uusi võimalusi, eh, pidamaks uusi arutelusid, mida veel seni ei ole peetud. ja eh, komisjon esineb ka avaldusega täiskogu ees, eh, mis on seotud ka Euroopa Parlamendi nõudmistega, mis puudutab teist majanduse juhtimise paketti, et aastaks kaks tuhat neliteist aastaks nähtakse ette ka äh, kompromiss, mis näeb ette ka erinevate vahendite investeerimist äh, tööturu hoogustamiseks, samuti on komisjonil äh, algatusel lood, loodamas kõrgetasemeline ekspertide rühm, mis peaks tagama, et, et tegeleda siis riigivõla äh, küsimusega see eksperdirühm on juba loodud ning äh, ka see on saanud oma alguse teisest majanduse juhtimise paketist. samuti on komisjon teinud ettepaneku solveerimismehhanismi loomiseks, et maksumaksjad ei peaks pankade probleeme kinni maksma, vaid pankade aktsionärid äh, peaksid nii-öelda arve maksma. ja vabandust, et ma rääkisin kauem, kui mulle kõneaega anti ja ma ootan nüüd huviga kolleegide märkusi. ja ma loodan, et see viib ka Euroopa Parlamendi selge seisukohani, milles on arvestatud ka rahvusparlamentide eh, seisukohtadega. suur tänu, Elisa! ja hakkame siis eh, peale, täpselt samamoodi, nagu ma ennem kirjeldasin, eh, kõigepealt Kristof Karesh liikmesriikide parlamendi nimel äh, Prantsusmaa parlamendi Euroopa asjade komisjoni esindaja, teil on aega kolm minutit, nii et palun pidage oma kõne eest kinni, vastasel korral on väga raske kõikide sõna, kõikidele sõnasoovijatele sõna anda, palun. lugupeetud äh, esimees, võib-olla ma tahaksin pisut äh, jagada oma kogemusi, sellepärast et ma eeldan, et seda te ootategi meilt, liikmesriikide parlamentide esindajatelt, sellepärast et meie kõik oleme nüüd pidanud kogema seda Euroopa majanduspoliitika koordineerimise poolaasta äh, protsessi, äh, Prantsusmaal vähemalt äh, ja see on olnud üks oluline osa meie õigusloomelises protsessis ja kõigepealt majanduspoliitika dialoog on olnud meie arvates viljakas, aga on olnud kaks teemat, mille juurde me oleme pidanud tagasi pöörduma. esimene teema. ja seda siis Prantsusmaa seisukohast. esimene teema, mida me tahaksime tõstatada, on seotud äh, eelarve äh, rütmiga, eelarveprotsessi menetluse rütmiga äh, ja me oleme eesmärke pidanud edasi lükkama. Äh, arutelud komisjoniga on äh, omalt poolt äh, olnud viljakad, kuid komisjoni pakutud kohandamisrežiim oli liiga brutaalne ja see Äh, omalt poolt mõjutas tõsiselt majanduskasvu näitajaid ja mul on väga hea meel, et komisjon meie seda arvamust kuulda võttis. see oli seotud ka üldisema analüüsiga. Äh, rahvusvahelise valuutafondi analüüsiga, äh, mis samuti leidis seda, mida meiegi. ja teine teema puudutab äh, liikmesriikide struktuurilisi reforme ja seda, kuhu, äh, milliseid soovitusi komisjon teeb ja kui põhjalikke soovitusi komisjon teeb. Äh, sekkumise, meile valmistab muret pisut komisjoni sekkumise määr liikmesriikide poliitikasse. on selge, et soovitused, mida tehti Prantsusmaale seoses struktuuriliste reformidega, siis need soovitused olid äärmiselt üksikasjalikud ja võib-olla isegi äh, liiga põhjalikud. loomulikult komisjonil on õigus kehtestada teatavad eesmärgid selles pole vähimatki kahtlust, kuid lõppkokkuvõttes on see liikmesriikide, valitsuste, parlamentide äh, ülesanne nende eesmärkide, need eesmärgid rakendada. ja Prantsusmaa parlamendis toimus sellel teemaline arutelu ka Olli Rehniga. ja loomulikult soovitused, ega need mööda külgi maha ei jookse, aga, aga siiski äh, äh, Prantsusmaal oli komisjoniga ka põhjalik arutelu selle üle, kui kaugele võib minna komisjon oma soovitustes. suur tänu, härra Kares. ja nüüd saab Ungari Rahvusassamblee nimel sõna proua Mahja suur tänu, lugupeetud esimees, et andsite mulle sõna. meil on olnud väga põhjalikud läbirääkimised riigipõhiste soovituste teemal, kuid meil on vaja tihedamat koostööd komisjoniga ja teiste liikmesriikidega selleks, et saada parem ülevaade kõikide liikmesriikide seisukohtadest, seda tuleb teha õigeaegselt, tuleb kindlasti tuleb riigipõhised soovitused liikmesriikidele edastada äh, palju varem, sellepärast et vältida võimalikke valesti arusaamisi, valesti mõistumisi. ja oleks hea, kui komisjon oleks paindlikum, kui asi puudutab äh, riigipõhiste soovituste muutmist, komisjon peaks olema äh, poliitiliste riskide analüüsi puhul avatum Ungari ja Ungari parlament äh, on omalt poolt vägagi avatud ja, ja meie tunneme suurt huvi äh, majanduspoliitika koordineerimise kohta ja meie oleme äh, kindlasti arvesse võtnud üksikasjalikku informatsiooni, mida meile edastati riigi põhistest soovitustes me anname endast parima, et nendest kinni pidada ning eraldame arengule vajalikke vahendeid, oleme veendunud, et pikaajalised reformid ning kõige olulisemad poliitilised probleemküsimused vääriksid suuremat tähelepanu. meie arvates on komisjon olnud vägagi jäik äh, riigipõhiste soovituste üksikasjade osas ja seetõttu on sattunud ohtu meie pikaajalised eesmärgid, nii et oleksin seega nõus eelkõnelejaga, Prantsusmaa esindajaga, Ungari on nõus riigipõhiste soovituste üldiste soovituste ja üldiste eesmärkide püstitamisega, kuid komisjon peaks pöörama rohkem tähelepanu just nimelt üldsuunistele ning jätma liikmesriikidele rohkem manööverdamisruumi selles osas, kuidas üksikasjalikult neid soovitusi praktikas ellu rakendada nii et äh, ma, me rõhutaksime, et äh, liikmesriikide roll on tähtis ja meil ei ole kasu sellest, kui komisjon üle tõlgendab omaenda pädevusi. suur tänu ja järgmisena suur tänu Ungari Rahvusassamblee esindajale ja nüüd Rahvapartei koordinaator ja variraportöör härra Gozes, palun. suur tänu. kõigepealt tahaksin rõhutada, et et läbirääkimised, mis praegu toimuvad raportööri ning variraportööridega, leiab aset väga positiivses õhkkonnas ja avatus õhkkonnas ning ma ei kahtle hetkekski, et me jõuame kompromisstekstini üsna kiirelt selles raskes ja olulises küsimuses. ma äh, tahaksin reageerida nendele äh, kommentaaridele, mis puutu-, puudutavad soovitusi, sellepärast et ma ise olin selle teema raportöör ning me leppisime kokku, et soovitused pididki olema detailsed. miks detailsed? selleks, et jätta kõrvale klassikaline sõnastus, kus öeldakse, et läbi tuleb viia struktuurireforme, see pidi olema detailne selleks, et soovitusi ellu viia saaks ja selleks on vaja kriteeriume ning tuli arvesse võtta ka erinevaid elemente. siin tahaks nendele meelde tuletada midagi olulist. Ähm, kuulsin, et äh, räägiti soovitustest ähm, komisjoni poolt poolt ja härra Barroso eksis siin äh, esitledes neid komisjoni soovitustena, sest kui nõukogu nad äh, vastu on võtnud, siis ei ole tegemist enam komisjoni soovitustega, vaid komisjon pakub need lihtsalt välja ja siis äh, tuleb need kas valideerida või mitte liikmesriikide poolt. ja need soovitused tulevad seega liikmesriikide poolt nende otsusena ning komisjon püüab siis juhtida ja kui neid võetakse, soovi-, neid soovitusi võetakse arvesse, siis, siis sellepärast, et liikmesriigid soovisid seda, aga kui liikmesriigid ei soovi seda, siis neid arvesse ei võeta. ja siis äh, peab komisjon kas äh, midagi muud välja pakkuma või vaidlustama selle vastuseisu. ja seda tuleb mõista, sest äh, muidu on endiselt see lõhe Euroopa Liidu ja kodanike vahel, kui midagi halvasti läheb, siis on see Euroopa Liidu süü ja süü heidetakse komisjoni ja mitte liikmesriikide peale. nii et meie siin öö, võtame selle otsuse vastu ühiselt liikmesriikidega, komisjon viib selle ellu, kuid piiratud ja raamistatud moel ma ei äh, soovi oma kõneajast üle minna, tahaksin teile lihtsalt meelde tuletada, et raportöör pakub välja äh, teha e-, eelhindamise kõikide soovitatud reformide puhul, ma olen sellega täiesti nõus, kuid arvan ka, et tuleb analüüsida seda, mis juhtuks siis, kui need reformid ei äh, toimu sest äh, me peame vaatama, millises olukorras oleksid need riigid, kes on kõige äh, raskemas olukorras praegu ja omalt poolt lisan, et äh, ma arvasin, et äh, mina olen alati arvanud, et äh, Kreeka ei välju Eurotsoonist, teised arvasid teistmoodi, kuid äh, täna tunnistame, et Euroopa solidaarsus on aidanud Kreekat äh, ja just valitsuste tasandil, mis on lubanud äh, vastu seista kriisile eh, viisil, mis ei ole muidugi nende riikide jaoks lihtsad, kus viiakse läbi päästeprogramme, kuid see on toimunud viisil, eh, mis on lubanud riikidel tasapisi uuesti piinale tõusa, tõusta. Need on siis eh, minupoolsed kommentaarid ja tahaksin, et me teeksime selgelt vahet komisjoni ja liikmesriikide rollide vahel ning ei eksitaks oma kodanikke, kes osutavad kes leiavad, et vastutavad on need, kes ei ole vastutavad. Need soovitused on liikmesriikide poolt valideeritud ning ilma selleta ei saaks seda poliitikat ellu viia, aitäh. suur tänu, lugupeetud härra Kozes. selle äärmiselt selge sõnavõtu eest äh, Iiri esindajate koja nimel saab sõna härra Lynch, kes on äh, finants, riiklike kulude ja reformi ühiskomisjoni esimees. palun suur tänu, lugupeetud juhataja, Iiri parlamendi nimel tahaksin tervitada teisi parlamendiliikmeid teistest liikmesriikidest, tahaksin tänada ka proua Ferreirat selle raporti eest, mis on heaks aluseks meie tänasele arutelule, tahaksin tänada ka, ka majanduskomisjoni Euroopa Parlamendis selle konsulteerimise korraldamise eest. nagu te teate, kahe tuhande kümnenda aasta algusest peale on Iirimaa olnud problemaatiline liikmesriik ja me oleme saanud ühist finantsabi kaheksakümne viie miljardi euro raames ühistena Euroopa Liidust Liidust, IFM, SM-ist ja Ühendkuningriigust, Rootsist, Taanist, IFM-ist ja Äh, meie, meil on olnud äh, väga üksikasjalikke, üheteistkümne üksikasjaliku missiooniga ühine programm, selle kohta on koostatud mitmeid äh, raporteid ja praegusel hetkel on Iirimaa teel programmist välja, aga seda suure, kõrge hinnaga Iiri kodanike jaoks, kes on pidanud kannatama nende kohandamismeetmete all. nii et selles kontekstis, kui me räägime eelarve kontrollimeetmetest, siis me peaksime jääma kindlaks lõppeesmärgile ja lõppeesmärgiks peaks jääma, kuidas Euroopa suudab kodanike huve tiinida Äh, kriisiperioodist äh, väljudes ka sotsiaalvaldkonnas. mõnikord, äh, kui me koostame oma majanduspoliitikat, siis me ei suuda seda lõppeesmärki oma kodanikele edastada ja me peame küsima, mis on meie üldine ettekujutus säästlikust majanduskasvust Euroopas ja kuidas peaks Euroopa sotsiaalmudel ja elukvaliteet, elustand-, elatusstandard selles kajastuma. me peaksime sellest kärpepoliitika keelekasutusest majanduskasvu ja ja jõukuse keelekasutuse peale üle minema. oleme nõus proua Ferreiraga, et me peaksime äh, vaatama üle riigipõhiste soovituste kvaliteedi ja äh, koos komisjoniga ning olen nõus ka selles osas, et me peaksime suurendama investeeringuid äh, töökohtade loomisele ja meil on väga hea meel, et seda on siin ka mainitud. tahaksin äh, ka veel mainida kahte majanduskoordineerimise aspekti seoses parlamentidega. kõigepealt, mis puudutab parlamentaarse järelevalve ülesehitust selles tähtsas poliitikavaldkonnas. praegusel hetkel tänasel kohtumisel majanduskomisjonis käsitleme kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta poolaastat ja siis äh, tulevikku kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, siis toimub äh, Leedu presidendi korraldatud konverents äh, jaanuaris, toimub parlamentide kohtumise nädal ja meil võib-olla toimub uuesti konverents, mida juhib Euroopa Parlament ja eesistuja, riigi parlament meil on siis neli konverentsi nelja kuu jooksul, kus räägitakse samast poliitikavaldkonnast. mida me see, selleks ajaks aga oleme siis saavutanud, kui need on läbi, mis on selle väärtus ja millist mõju äh, see avaldab äh, edaspidi meie majanduskasvu analüüsi protseduurile? mul on üks küsimus. kas see on tõhus töökord või oleks äh, mõni parem töömoodus? mulle tundub, et liikmesriikide parlamendid peaksid rohkem äh, jagama kogemusi omavahel äh, kogu majandusaasta jooksul, äh, sel ja sel moel oleks paremini võimalik teostada järelevalvet liikmesriikide valitsuste üle, kes tegelikult liikmesriigi tasandil poliitikat rakendavad ja ka nõukogus otsuseid langetada aitavad. ja ja on küsitletav, kas selline ühiste konverentside mudel, mida praegu rakendatakse, on äh, mõeldud Euroopa Parlamendi liikmete äh, vajaduste rahustamiseks või liikmesriikide parlamendi liikmeid silmas pidades. ja praeguse koosoleku äh, dokumentidega oleme me nõus, kuid sooviksime teada ka, millisena teie äh, näete äh, erinevate konverentside vahelist suhet? suur tänu, härra Lynch. ja nüüd on mul au anda sõna majandus- ja konkurentsivõime komisjonile, äh, komisjoni esindajale Hispaania parlamendist. palun. mul on hea meel kohtuda siin Euroopa erinevate liikmesriikide parlamentide kolleegidega kolmteist kuud on möödunud sellest ajast, kui Hispaania riski hinnati äh, kuuesaja, äh, riski hin-, hinne oli kuuesaja lähedal, nüüd me oleme jõudnud märksa madalamale, äh, kahesaja piirimaile ja see on väga oluline. see näitab, et valitsus on Euroopa Liidu tasandi soovitusi väga tähelepanelikult järginud ning vaadanud üle oma majanduspoliitika viima, viimase kahekümne kuu jooksul, seda äh, igakuiselt ja me jätkame seda järjepidevat protsessi. Äh, meil on äh, makromajanduslik tasakaalu nihete ähm, korrigeerimine käsil ja tõsine korrigeerimine. fiskaalne konsolideerimine, riigieelarve tasakaalu viimine on meil käsil, me oleme oma pangandussektori äh, ümber struktureerinud ja leevendanud meie pangandussektori solventsust puudutavaid muresid ja lisaks sellele oleme me vastu võtnud terve rea ambitsioonikaid struktuurilisi reforme, mille eesmärgiks on parandada meie konkurentsivõimet. me püüame võidelda vajaduse vastu äh, kasutada välisrahastamisvahendeid ähm, ja ka meie jooksev eelarve tasakaal on äh, nüüd märksa parem. me jätkame soovitusi soovituste äh, järgimist, keegi siin ütles, et äh, tegemist ei ole äh, mitte komisjoni presidendi soovitustega, vaid üldse komis-, üldiselt komisjoni soovitustega ja meie paluksime oma komisjoni kolleegidelt järgmist. lubage meil keskenduda meie tõelisele väljakutsele, tõeline majandus- ja rahaliit, me tahaksime selle suure eesmärgi saavutamisel kõigiga koostööd teha Äh, sama puudutab Pangandusliitu ja Fiskaalliitu, mis on meie kõigi jaoks äh, suureks väljakutseks äh, ning me usume, et kui me kõik koos ühiselt pingutame, siis suudame me kõik takistused ületada. suur tänu, ütleb esimees. ja nüüd Philipp de Backer, kes on liberaalide fraktsiooni variraportöör, palun. aitäh ja kõigepealt sooviksin samuti tervitada kõiki kolleege Rahvusparlamentidest, sellepärast et ähm, see on äärmiselt oluline dialoog, mida me täna peame. ja ma sooviksin siin nõustuda ka sellega, mida härra Kozes ütles. sellepärast, et ähm, lõppude lõpuks on tegu ikkagi sellega, et kuidas me suudame Euroopa institutsioonides ähm, kuidas me suudame asju edasi viia, kui me ei kaasa rahvusparlamente. ja me peame ju ka nii-öelda omanikutunne äh, äh, suurendama äh, oma tegevuste puhul ja ka legitiimsust suurendama. kuidas me saame taastada tavaolukorra, ma leian, et siin on väga, väga olulisi samme võetud, nimelt mis puudutab siis äh, Äh, kohustusi, mida on võtnud ka liikmesriigid oma eelarvete osas, samuti mis puudutab panganduse mm, järelevalvet ja kontrolli, mm, äh, samuti, et pangad äh, ei tegutseks enam liiga riskantselt, ka siin on väga palju olulisi samme võetud ning viis aastat tagasi paljud poliitikud oleksid selliseid samme ja selliseid tulemusi pidanud täiesti ebarealistlikuks. ja nüüd mida ütles härra Gozes ja millega ma nõustun, et see omaniku äh, tunne äh, on äh, seotud ka riigipõhiste soovitustega. ja riigipõhiste soovituste osas ähm, ähm, oli kuulda ka nõukogu häält ning ma kuulen pidevalt kolleegidelt, et, et nende seisukoht on pigem ähm, negatiivne ja seetõttu mul on sellest natukene kahju, kui rahvusparlamentide liikmed ütlevad, et Euroopa äh, tasandil langetatakse need otsused. ma arvan, et äh, olukord on osaliselt ka selline, et äh, liikmesriigid ise panevad endale piirangud peale, kuigi igaüks teab, et struktuurireforme tuleb veelgi läbi viia ja liikmesriigid on ju ka ise kaasotsustajaks olnud nende struktuurireformide läbiviimisel. nii et me peame nõukogule, äh, nõukogu tähelepanu pöörama nende vastutusele, aga samus, samas Rahvusparlamenti tuleks äh, rohkem kaasata aruteludesse ja tuleb ka vaadata, milliseid ähm, soovitusi nõukogus äh, vastu võetakse ja kuidas see viib meid meie eesmärkide saavutamiseni. nii et riigipõhised soovitused on olulisemad kui varem selleks, et tagada ja taastada endine olukord. ja need riigid, kellel on olemas ülejääk, nemad peavad samuti panustama konvergentsi. see panustab ka struktuurireformide läbiviimisse, struktuurireformide kava tuleb väga detailselt välja töötada ja teisalt Euroopa tasandil me peame ka rohkem toetama liikmesriike ähm, nende investeeringutesse, ähm, taristutesse, teadus-arendustegevusse, haridusse ja nii edasi. sellisel juhul me ta-, suudame taastada endise olukorra kiiremini ja seetõttu mina tervitan tänast arutelu, sellepärast et äh, oluline on ju äh, saada kriisist üle, arvestades meie kodanike huvidega, keda me siin esindame. aitäh, härra Pakar! ja nüüd äh, Sloveenia parlamendi nimel saab sõna finantskomisjoni aseesimees najlepša hvala za besedo uvodoma nekaj kritičnih misli. suur aitäh, lugupeetud esimees. ma alustaksin kriitilise noodiga, me räägime sellest dialoogist kui millestki olulisest. ma olen nõus, ma arvan, et me peaksime tugevdama koostööd rahvusparlamentide ning Euroopa Parlamendi vahel ning samuti komisjoniga, kui me räägime mikromajanduslikust äh, juhtimisest. küll aga tuleb välja tuua see, et meil on ainult poolteist tundi aega, et sellest rääkida, sellest ei piisa, me ei saa ju kõikide liikmesriikide puhul detaile arutada, seda esiteks ja teiseks ei saa me rääkida ka mõjudest Euroopale. ma usun, et seda dialoogi meil vaja on. rahvus, liikmesriikide parlamentidele esitati küsimusi ja kõige olulisemaks oleks see, kas komisjoni soovituste raamistik sobib liikmesriikide olukorraga. pean ütlema, et ma kardan, et me oleme väga kaugel sellest kriitilisest eh, punktist, kus me võiksime ütelda, kas me oleme rahul või rahulolematute soovituste eh, osas. ei, me peame nendega, need lihtsalt arvesse võtma, nii see on, nii see on minul riigi puhul niimoodi. sellepärast, et meist räägitakse kui järgmisest ohvrist olgugi, et kriis Sloveenias on teistsugune ning pangasektori kriis ja üldine võlakoormus ei tähenda seda tegelikult, et me peaksime tingimata järgmised olema. parimaks viisiks konsolideerida riigi äh, rahanduslikku olukorda oleks tugevdada kasvu. me peaksime endalt küsima, kas praegune mudel toetab Äh, majanduskasvu ja uute töökohtade loomist või siis see vastupidi äh, takistab nende eesmärkide saavutamist. mis puudutab soovitusi, siis pean ütlema, et äh, Euroopa institutsioonid tegelikult ei ole midagi sellist avastanud, mida me Sloveenias ei oleks teadnud. nii on see eriti just pangakriisi puhul ning meie majanduse võlgnevuste küsimuses, aga sellest hoolimata sellel aastal ja eelmistel aastatel Sloveenia on aktiivselt äh, osalenud soovituste täitmisel. ja praegu me oleme jõudnud selle aasta ja järgmise aasta eelarvete paikapanemisega lõppjärku. praegu juba me näeme, et sotsiaalseid konflikte tekib ja see muidugi aeglustab kogu protsessi. siin selle raporti puhul ma leian, et on teatud eripärasid seoses nende teemadega, millega parlamendid ning kodanikud silmitsi seisavad. see leiab kajastamist raportis, aga ma pean ütlema, et meie vastus on veelgi suurem äh, järgnevatel kuudel, sellepärast et me peame tõestama Euroopa Liiduna, et me oleme valmis äh, toime tulema selle tõsise majandussotsiaalse kriisiga enne, kui Äh, see skepsis Euroopas, mis levib meile valimistel kätte maksab. majanduskasv ise ei teki kuskilt, me peame oma varasemad vead äh, ära klaarima ning kui me räägime töökohtadest ja majanduskasvust, siis äh, tegelikult me peaksime hakkama seda kõike ka praktiseerima, aitäh. suur aitäh. Sloveenia esindajale ja nüüd majanduskomisjoni nimel äh.. Lätist. suur aitäh, Läti rahvusparlament maikuus esitasime, äh, esitati riigipõhised soovitused meie Euroopa Asjade Komisjonile Läti parlamendis ja juunikuus selle komisjoni esimees teatas meie komisjoni sellest, kuidas asjad lähevad. see omanikutunne on seotud äh, ajaga, piiratud ajaga, mis on meile antud parlamendis selle dokumendi käsitlemiseks, me ei saa vastata korralikult nendele soovitustele ega öelda täpselt, mida me mõtleme. iseäranis, mis puudutab pikaajalisemaid pro-, projekte, näiteks äh, sotsiaalabisüsteemi reform, pensionisüsteemi reform äh,, Äh, selle analüüsi arutelu võtab kindlasti rohkem äh, parlamendis aega kui kaks või kolm päeva. ja mis puudutab siis neid riigipõhiseid soovitusi, siis äh, riigipõhised soovitused on olulised ka Euroopa Liidu rahastamise aruteludes, mis puudutab reforme. Läti ei ole euroalal ja me ei osale sellistes aruteludes, mis puudutab eelarve tasakaalu ja distsipliinis, me oleme lugenud, õppinud oma endistest vigadest ning me oleme seisukohal, et range eelarvepoliitika on üks Läti majanduspoliitika nurgakivisid me oleme võtnud vastu oma eelarvedistsipliini seaduse, tegime seda kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses, seal on erinevad aluspõhimõtted meie eelarve poliitikas ning sellega me tagame tasakaalu, eelarve tasakaalu ning jätkusuutliku riigi arengu. võtame arvesse ka välistegureid, mis mõjutavad meie majandust. mis puudutab fiskaalpoliitika raamistiku tugevdamist, siis äh, meil on oma nõukogu, mille eesmärgiks on hinnata meie eelarvedistsipliini seaduse toimimist ja parlament valib selle nõukogu liikmed, nii et saab samuti selles protsessis osaleda. suur tänu, ootame võimalust teiega edaspidi ka arutada arutelu jätkata ja arvamusi vahetada. suur tänu, Euroopa Konservatiivide Reformistide nimel anname sõna variraportöörile äh, härra Eppinkile. Äh, palun, härra Epping, ütleb esimees. aitäh, härra esimees. tegelikult on äh, siin juba väga palju räägitud ja ma tuleksin tagasi Prantsusmaa kolleegi sõnade juurde, ta nimelt rääkis ühest väga huvitavast punktist ja ja nimelt, mis mis saab rahvusparlamentide õigustest, kas neile jääb veel üldse mingeid õigusi, eriti kui me võrdleme Euroopa Parlamendi rolliga, sellepärast me näeme, et väga paljud pädevused praegu on minemas, tulemas Brüsselisse, kui ma nüüd vaatan Euroopa poolaastat, mida proua Ferreira esitles, siis me näeme, et Eurotsoon on eurotsoonis peab saama eelarvetsoon, kus on siis järelevalvetsooni eh, siseselt ja samuti tuleb siin arvestada riigipõhiste soovitustega, see on kindlasti oluline, sellepärast me teame, et on olemas järelevalve ja me teame, millised on vead ja milliseid parandusi tuleb teha. ning sellega jõuame me muidugi küsimuseni, et mis, millised pädevused jäävad siis rahvusparlamentidele, sellepärast et selles eelarveliidus eh, tuleb ju arvestada ka rahvusparlamentide pädevustega, mis neil on eelarve küsimustes ja ka neid pädevusi praegu õõnestatakse, sellepärast et nüüd on pädevus, pädevused eelarve osas to toodud kõik Brüsselisse, mis tähendab, et rahvusparlamentide õigusi õõnestatakse. ja samas me peame võitlema tasa, ebatasakaalu vastu, aga mis täpselt on see ebatasakaal, see ei ole päris selge, et me võime siin rääkida äh, ebatasakaalust äh, pangandussektoris äh, Küprosel või siis ka Iirimaal või, või kinnisvarasektorist äh, Hispaanias või kas Saksamaa või Holland, kellel on suur kaubandusülejääk, kas see on ka, tekitab ka ebatasakaalu või näiteks Hollandi ülejääk on sama suur kui kui Prantsusmaal või et Saksamaal on palgad liiga madalad, nii nagu sotsiaalvolinik hiljuti ütles, nii et iga äh, ähm, majanduspoliitik, sotsiaalpoliitik küsibki Rahvusparlamendis, et mis saab siis äh, Rahvusparlamentide pädevustest, mõned ütlevad, et tuleks astuda veel samm edasi, et tuleks minna edasi eksante koordineerimisega, samas iga ettepanek, mille valitsus on teinud majandus-sotsiaalpoliitika raames, näiteks mis puudutab pensioon, pensionisüsteemi reformi et kõigepealt tuleb need otsused, otsuse ettepanekud esitada Brüsselile ja see tähendab seda, et et Euroopa Liit saab kaasotsustusõiguse ja samas ei jää äh, liikmesriikide äh, rahvusparlamentide õigustest mitte midagi järele, neid õigusi ja pädevusi veelgi õõnestatakse rohkem, nii et äh, kuidas me leiame selle tasakaalu selle vahele, mida Euroopa Liit, nõukogu ja komisjon ähm, otsustavad ja mis jääb üle äh, rahvusparlamentidele, sellepärast et äh, öeldakse küll, et äh, teha, tuleb teha suuri süsteemi muutusi, reforme, siis meie valijad vaatavad ikkagi esmajoones meie poole ja vaatavad, et kas meie esindajad kaitsevad meie huve ja kui meie valijate jaoks olukord selge ei ole, siis nad kõigepealt pahandavad meiega ja siis ka edasi juba teiega, nii et me peame rääkima ka sellise süsteemi legitiimsusest ja mitte iga kodanik ei aktsepteeri seda, et Brüsselist öeldakse, kuidas peab välja pensionisüsteem või kuidas peab välja nägema sotsiaalkindlustussüsteem ja me peame sellega arvestama ja me peame siin leidma tasakaalu rahvusparlamentide, Europarlamendi ja ka Euroopa Liidu pädevuste vahel ning ka liikmesriikide pädevuste vahel ja nende pädevuste vahel, mis on praegu Euroopa Liidu kätes ja võib-olla mõningad pädevused tuleks äh, ikkagi tagasi anda liikmesriikidele, aitäh. suur aitäh, härra Emping ja Portugali nimel eelarvekomisjoni juht, palun Bom, eu consider, consideramos que uh, a realização deste debate. suur aitäh, meie leiame, et selle arutelu pidamine on tõesti väga asjalik samm, sellepärast et see võimaldab nii Euroopa kui eh, liikmesriikide parlamentidel anda poliitilist, poliitiline hinnang eh, riikide põhistele soovitustele, mis komisjon on välja töötanud. meile valmistab eriti rõõmu proua Ferreira raportööripoolne sõnavõtt, kes rääkis sellest, kuivõrd oluline on see, et äh, kriisi probleemidele lahendust otsides tuleb meeles pidada, millest see kriis tuli Lehman Brothersi viies äh, pankrotimineku aastapäev on, nii et me näeme, kuivõrd oluline on sellesse kriisi suhtuda kui Euroopa-ülesest väljakutsesse, see tähendab, et meil on vaja rohkem koostööd poliitika valdkonnas, meil ei ole vaja mitte ainult lühiajalisi vastuseid, vaid vastuseid, mis võimaldavad tagada jätkusuutliku arengu ning äh, ka keskpikas ja pikas perspektiivis töökohtade loomises. see on põhjuseks, miks Portugali parlamendis me soovime aktiivselt osaleda Euroopa eh, poolaasta aruteludes. sest me mõistame, kuivõrd oluline selline arutelu on riigis, eh, kus praegu viiakse ellu eh, kohandumispaketi ning kus me peame läbirääkimisi oma rahvusvaheliste partneritega pean ütlema, et poolteist tundi tõesti ei ole piisav aeg, parlamend pa,, Portugali parlamendis äh, avanes meil ka võimalus kuulata proua Ferreirat, äh, me kutsusime ta oma raportit tutvustama. seda arutelu käigus Euroopa poolaasta ümber ning ka Sharon Bowles käis meil külas ja võttis sõna oluliseks on see, et me regulaarselt seda debatti peaksime ning et parlament ja komisjon äh, teavitaksid meid ning et me töötaksime koos. seda ei peaks tegema ad hoc alustel. kui äh, liikmesriikide parlamendid või Euroopa Parlament arvavad, et nüüd oleks hea hetk seda teha, see peaks, selline töö peaks, peaks olema regulaarne. hullem kriisist on möödas, euro on päästetud ning Euroopa majandus hakkab Äh, taastuma. me ei tohiks unustada ka kriisi põhjusi, äh, finantsturgude tasakaalutust, mis äh, omas olulist mõju liikmesriikide majandustele. samuti me peaksime sotsiaalsetele tagajärgedele mõtlema, mis kaasnevad vägagi karmi kärpepoliitikaga. see on põhjuseks, miks Portugal üritab oma väliseesmärk igal juhul saavutada, kuid me ei saa iga hinna eest seda teha, kui sellega kaasneb äh, väga kõrge töötuse tase äh, või siis neljas äh, järgnev majanduslanguse aasta. nii et me peaksime minema kaugemale, me peaksime pangandusliidu reaalsuseks muutma, me peame, peaksime tagama maksude harmoneerimise. ja meil oleks vaja tegelikult toimivat majandus- ja rahandusliitu euroalal. või siis äh, kahekümne kaheksa liikmelises Euroopa Liidus, me ei peaks äh, kriisi käsitlema äh, millegi Euroopa välisena ja ütlema, et üks või teine riik on selles süüdi, ei, see on meie kõigi asi, me peame seda koos, koos töötama, kui me tahame mingit lahendust leida. suur aitäh ja Sloveenia nimel Euroopa Liidu asjade välis äh, äh, komisjoni aseesimees, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, liikmesriikide parlamentide esindajad ning Euroopa Parlamendi esindajad. juunis kaks tuhat kolmteist leidis Sloveenias aset arutelu Euroopa Liidu Komisjoni soovituste üle. me tahaksime niivõrd, kuivõrd võimalik eh, osaleda Euroopa poolaasta töös. komisjon, mis Sloveenias kokku tuli, otsustas, et Euroopa Komisjoni soovitused on igati kohased ning et neist on suur abi. ja seeläbi on võimalik eh, meie valitsusel edasi tegutseda. ning see ei tähenda mitte ainult pensionireformi. ei ole võimalik saada üldist ülevaadet kõikides liikmesriikides, seega muidugi soovitused peaksidki olema riikidepõhised. meie soovitused on hästi ette valmistatud soovitused puudutavad peaasjalikult äh, riigi rahastamist, uute töökohtade loomist, ning me peaksime samuti teatud majandussektoritele keskenduma. samuti tuleb meil tähelepanu pöörata pangandussektoris toimuvale ja sealsetele reformidele. Euroopa poolaasta eesmärgiks on meie majanduspoliitikate koordineerimine ja seetõttu olekski väga hea, kui kõik liikmesriigid teeksid omavahel koostööd, kui me peame silmas euroala juhtimist me peaksime rohkem mõistma seda, kuivõrd ühendatud on maailmamajandused ning milline on nende mõju omavahel. suur aitäh, Euroopa Parlamendi äh, tööhõivekomisjoni esimees proua Perez, palun. Äh, äh. suur aitäh, lugupeetud esimees, head kolleegid. see kohtumine teiega on meie jaoks alati äärmiselt oluline, aga ma täheldan, et osad teist mainisid, poolteist tundi ei ole piisav aeg, aga siiski me teeme seda kõike tsükliliselt. meil on ka muid äh, kohtumisvõimalusi. ja neid kohtumisi on üha rohkem olnud äh, tänu äh, fiskaallepingu üheteistkümnendale artiklile, nii ka Vilniuses järgmisel kuul tuleme kokku. aga nüüd siin tahaksin rõhku panna kolmele aspektile. esmalt meie jaoks, parlamendi liikmete jaoks, olgu tegemist siis liikmesriikide või Euroopa Parlamendiga, me peame nõukogult ning Euroopa Komisjonilt, komisjoni viima selleni, et protsessi muudetakse täpsemini, ehk siis äh, lähtepunktiks on äh, riikidepõhistel äh, soovituste puhul äh, komisjonipoolsed ettepanekud ning nende koostamiseks on analüüsitud iga-aastast majanduskasvu. aga me näeme, et selleks, kui me tahaksime, et protsess oleks tegelikult ka demokraatlik, siis peaks see olema seotud sellega, kust, millest me lähtume, milline on meie diagnostika ning me peame endiselt iga-aastast äh, majanduskasvu analüüsima ning sellest me peame lähtuma ka edaspidistes soovitustes. teiseks, ma leian endiselt, et nõukogu oma lähenemises alahindab seda, milline on mõju ühe riigi strateegial teistele riikidele me näeme, et väga palju rõhku äh, pannakse sellele, milline on äh, tööhõive maksumus äh, ning räägitakse sellest, kuidas see mõjutab tööhõivet üldiselt, aga see kõik mõjutab jällegi omakorda liikmesriikide vahelisi, vahelist tasakaalu, seda aga praegu Euroopa Komisjon eirab täielikult. meie jaoks on see ka endiselt probleemiks ning lõpetuseks mis puudutab üldist raamistikku, eh, mille alusel meie majandused arenevad, siis siinkohal pean ütlema, et jagan veendumust, et niikaua, kui meil ei ole sotsiaalvaldkonnas näitajaid selleks, et eh, välja selgitada, millised on maja, eh, makromajanduslikud tasakaalustajad, meie lähenemine lihtsalt ei ole mõistlik, vaid eirab sotsiaalset olukorda liikmesriikides ning äh, meie hinnang Euroliidule äh, ei ole pädev. lisaks sellele me peame silmas pidama ka seda, kuivõrd olulised on äh, struktuurireformid, kuivõrd oluline mõju on pangaliidu loomisel. tegemist oleks majanduskasvu toetava sammuga, mis aitab kaasa samuti investeeringutele väga paljudes liikmesriikides. suur aitäh! suur aitäh, proua Peres! ja nüüd saab sõna proua Kalbelts, palun. köszönöm szépen, elnök úr. suur tänu, lugupeetud juhataja. tahaksin tänada ka raportööri suurepärase töö eest ning tahaksin tänada liikmesriikide parlamentide esindajaid selle eest, et nad on tulnud täna siia meiega asju arutlema. ma arvan, et äh, väga kasulik on kuulda erinevate osapoolte seisukohti ja, ja tutvuda medali mõlema küljega. mul on mõningad märkused. kõigepealt äh, ajastus ja teiseks äh, soovituste sisu. ja poolaasta, majanduspoliitika koordineerimise poolaasta sisu üldisemalt. juhiksin proua Ferreira tähelepanu sellele asjaolule et võib-olla oleks kasulik mõelda, kuidas oleks võimalik sünkroniseerida liikmesriikide eelarveprotsessi Euroopa majanduspoliitika koordineerimise protsessiga. soovitused pu-, puudutavad sageli ka kestva aasta eelarvet või konk mingi konkreetse aasta eelarvet. ja Euroopa majanduspoliitika koordineerimise poliitika seisukohast on liikmesriigi poliit-, eelarve aruteludel ka oma tähtsust. olen nõus liikmesriikide parlamentide esindajaga, esindajatega selles mõttes, et äh, raportites viidatakse äh, või käsitletakse ennekõike juba möödunut, kuid äh, unustada ei tohiks ka tulevikku ja võimalikke tulevasi soovitusi. komisjon sageli suhtub riigipõhistesse soovitustesse kui kivisse raiutud seadusesse, mida kunagi muuta ei saa. nii et me peaksime olema rohkem paindlikumad äh, selleks, et saavutada oma ülim lõppeesmärk, konsolideeritud eelarve, majanduskasv ning äh, makromajanduslike tasakaalunihete ärahoidmine. selleks on meil vaja ka võrreldavat metodoloogiat ning äh, analüüsi. see üüratu töö, mille me oleme sellesse protsessi investeerinud, peaks lõpuks ka vilja kandma. suur tänu, proua Kalbelts! Horvaatia kolleeg proua Mahetjevitš, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. tahaksin tänada ka raportööri proua Ferreirat üksikasjaliku ja hea raporti eest ning tervitaksin Euroopa Parlamendis ka kõiki liikmesriikide parlamentide esindajaid. toonitaksin, et äh, eduka majanduspoliitika aluseks on äh, majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimine ja järelevalve äh, ja meie praegune protsess aitab ka rahapoliitikat äh, kohandada, eelarvepoliitikat äh, kujundades tuleb arvesse võtta ka struktuurilisi reforme. kõik liikmesriigid tegelikult keskenduvad peamiselt äh, eesmärkidele, mis on püstitatud strateegiliste dokumentidega Euroopa tasandil. ja see ongi oluline riigipõhised soovitused on äh, tegelikult soovitused, mida võiks pidada horisontaalseteks soovitusteks. ja kui me analüüsime neid soovitusi äh, liikmesriigiti, siis näete, et äh, mõningad soovitused on läbivad, nagu näiteks äh, riigisektori tõhutöö tootlikkuse parandamine, tööturu reform, äh, tööturu tõhususe parandamine, pensionite süsteemi reform, teenuste turu tugevdamine, maksupettuste vastane võitlus, ennetavad tööhõivepoliitikad selleks, et vähendada tööpuudust, iseäranis noorte tööpuudust ja nii edasi ja nii edasi, kõik need on valdkonnad, mis äh, on mureks kõikidele liikmesriikidele. Euroopa majanduspoliitika koordineerimise poolaasta ja liikmesriikide poolaasta. lisandväärtuseks on aga see, et me saame hinnata, kuidas neid meetmeid erinevates liikmesriikides ellu rakendatakse ja just nimelt neid kogemusi me peaksimegi omavahel vahetama, peaksime vaatama, millised on erinevate liikmesriikide kogemused, et me saaksime nendest kogemustest õppida ning vältida tulevikus vigu, me peaksime püüdma saavutada tõhusat sünergiat, et kriis võimalikult kiiresti seljatada. suur tänu! ja nüüd on meie sõnasoovijate nimekiri äh, läbi. kõik on sõna saanud ja nüüd ma peaksin andma sõna uuesti meie raportöörile proua Ferreirale, aga enne kui ma seda teen, mainiksin omalt poolt, et tänasest arutelust on selgunud, et liikmesriikide poliitika ei ole sugugi mitte ainult liikmesriigi äh, oma asi, vaid lausa Euroopa asi ning ähm, iseäranis nende riikide puhul, kellel on ühine valuuta, ühe liikmesriigi äh, poliitilised otsused mõjutavad kohe ka teisi liikmesriiki. Äh, proua Peres mainis seda kordaja mõju, proua Epping siin avaldas muret Hispaania arengu pärast ja on üsnagi mõistetav, et inimesed tunnevad äh, muret või huvi äh, selle suhtes, mis toimub teistes liikmesriikides. Äh, see, mis toimub Hollandis, huvitab meid ja, ja sama ka vastupidi, nagu siin ütles ka härra Trichet, meie saatus on ühine. ja ma arvan, et selle väitega oleme me kõik nõus kuid ähm, see selleks, ma tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid ja annan nüüd sõna meie raportöörile proua Ferreirale. suur tänu, härra esimees. tahaksin veel kord omalt poolt äh, avaldada tänu äh, kõikidele sõnavõtjatele. arvamuste vaheldus oli äärmiselt köitev ning ähm, selle mõttevahetuse käigus selgus, et äh, et ühiselt tegutsedes on meil võimalik asju paremuse poole muuta. ja järelduseks tooksin välja kolm asjaolu. peaaegu kõik kolleegid, kes siin sõna võtsid, kõik kolleegid võib-olla ei tunne, et ma kõikidele nende märkustele vastan oma lõppsõnavõtus, aga ärge kartke, ma panin kõik väga põhjalikult kirja ning koos variraportööridega annan endast parima, et see lõppteksti kõik sisse saaks ma arvan, et üks kõige tähtsamaid asjaolusid praeguses õhustikus nii võttes arvesse mitmete kolleegide sõnavõttu, võtte siin, on see, et et me tahame, et kriis jääks meie selja taha äh, ja on juba äh, taastumise, majanduse taastumise märke ja ma arvan, et me peaksime äh, õppima oma praegustest kogemustest. me ei tohiks unustada seda, milline oleks olnud olukord siis, kui me oleksime istunud käed rüpes, ähm, üsnagi tõenäoline oleks olnud, et Kreeka oleks lahkunud euroalast ja olukord oleks märkimisväärselt süngem kui äh, see seda praegu on. me oleme võtnud meetmeid ja me peame hindama, kas meie sammud alati on läinud äh, nii, nagu me soovisime või on meil siiski paranemisruumi. peame meeles pidama ka seda äh, ja analüüsima seda, mida on teinud teised majandusruumid, näiteks Ameerika Ühendriigid, reageerides majanduskriisile. on selge, et äh, eks ka Euroopal on võimalik asju paremini teha kriisi ohjamise vallas. kuid äh, me oleme keskendunud Euroopa finantssüsteemide arhitektuuri puudujääkide korvamisele ning üritame siis äh, seda teha parimal võimalikul moel. kuulasin kolleegide sõnavõtte saavutustest ning ma leian, et saavutuste hulgas väärib kindlasti esile tõstmist pangandusliit. härra Lampuela mainis siin äh, stabiliseerimist, siis äh, rahanduslike otse rahaturu otsetehinguid ja teisi uusi investeeringuid, eh, uusi meetmeid. Nendel meetmetel on pigem keskpikk või pikk perspektiiv. meil on nelja presidendi koostatud tekst ning ähm, kogu rahaliitu ning Euroopa Liidu tulevikku peaksime me just nimelt prognoosima pikemalt. meil nüüd on majanduspoliitika koordineerimine ja tõesti, majandus on, majandus on näidanud üles taastamise märke, kuid samas ei äh, saa üle ega ümber sellest, et tööpuudus on Euroopas suurem kui äh, see peaks olema, meil on tõsiseid võlaprobleeme, sotsiaalse tõrjutuse probleeme ning äh, seetõttu peame me endiselt pingutama, et äh, taastada Euroopa kodanike usaldus ja usk sellesse, et Euroopa suudab oma probleemid lahendada. seda tööd peame me tegema kõik, kes me oleme siin ruumis kui me tahame ümber kujundada troika tööd näiteks äh, kahest elemendist koosneva õigusloomelise paketiga seoses, siis see oleks juba üks tõsine sammuke edasi. konkurentsivõime ja lähimuse äh, põhimõtte algatused peaksid äh, aitama meie struktuurilisi reforme paremini ellu viia ning äh, selle tulemuseks peaks olema süsteem, mis äh, stimuleerib majanduskasvu, äh, reformide tempot mainiti siin, erinevate tingimuste arvesse võtmist, suuremat pajand-, paindlikkuse vajadu-, vajadust, selle nõndanimetatud kuus paketi, kaks paketi puhul riigivõlgade koordineerimine, ka see leidis siin mainimist. paljud kolleegid rääkisid ka riigipõhiste soovituste kvaliteedist ja ma arvan, et äh, soovituste kvaliteet, mida mainis proua Kalbelts ja ka teised kolleegid, on teema, mille peale ma ütleksin, et me ei peaks mitte ainult vaatama kvaliteeti, seda mainis ka härra Lynch ja härra Capriccio, vaid äh, peaksime arvesse võtma ka seda, et äh, meil on vaja ka rohkem demokraatiat. härra Carres Prantsusmaalt ütles, et riikidel on vaja jällegi saada oma rohkem võimuohjade juurde, nii et nemad peaksid juhtima äh, nende soovituste elluviimist ning äh, me peaksime vaatama üle nende riigipõhiste soovituste kvaliteedi, need ümber kvalibreerima niiviisi, et kõikides liikmesriikides oleks tagatud demokraatia. liikmesriigid aga samas ei saa täielikke vabu käsi, äh, kuivõrd nad peavad arvestama ka teiste liikmesriikidega seetõttu osalusmehhanismid, kuhu on kaasatud äh, rahvus, liikmesriikide parlamentid, Euroopa parlamentide liikmed, äh, on õige tee edasi, aga me peame selle arhitektuuri, selle, äh, selle protsessi ülesehituse kallal veel tööd tegema. komisjon ja nõukogu on teinud oma soovitusi, kuid süsteem vajab äh, demokraatlikku äh, legitiimsust äh, ja seda saab teha läbi liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi kaasamise. lõpetuseks. hädaabi või häirepoliitika ja see, selle mõju tööhõivele ja sotsiaalsele solidaarsusele. me ei taha mingisugust äh, sotsiaalset katastroofi. meie, veendunud eurooplased, äh, tahaksime selliseid katastroofe vältida. peame kiiresti tegema tööd äh, tööhõive algatuste kallal. et ähm, majandustaastumispoliitikas ja kogu selles äh, keskpikas ja pikas töös Euroopa majanduse nimel ja äh, jääks meil see kahe silma vahele. Äh, me ei tohi unustada lühiajalist sotsiaalset mõju, kui me langetame pikka aegsest, aegseid otsuseid viimase kahe aasta sotsiaalne mõju, seda ei tohi alahinnata. samuti me peaksime korrigeerima praegu ilmnenud puudujääke Euroopa majanduse koordineerimise protsessis ning ma kavatsen kõike seda oma raportis ka kirjeldada Äh, nii et ähm, leian veel kord, et äh, meie tänane kohtumine oli äärmiselt viljakas äh, ja suur tänu teile kõigile. suur tänu, Liisa, ütleb esimees. lõpetuseks ütlen ma veel nii palju, ütleb härra esimees, et hääletame Ferreira raportit oma majanduskomisjonis Euroopa Parlamendis kolmekümnendal septembril ja käsitleme seda Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogul oktoobri osa istungjärgul. suur tänu liikmesriikide parlamentide esindajatele nende panuse eest, pole vähimatki kahtlust, et see rikastab meie tööd ning tuletan teile meelde, et meie järgmine ühine kohtumine toimub kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jaanuaris, kui toimub parlamentidevaheline kohtumine, kus räägime iga-aastasest majanduskasvu analüüsist, mille komisjon võtab vastu viieteistkümnendal novembril ja meie komisjoni päevakorras läheme edasi päevakorrapunktini neliteist ja ütlen teile, et meie kohtumine toimub esmaspäeval, kahekümne kolmandal septembril äh, ja kahekümne neljandal septembril ähm, nii et suur tänu selle töö eest ja kohtume peagi.